mikrofon palun, härra. jah, äh, ma unustasin eile oma allkirja ära anda ja ma tahaksin äh, panna protokolli kirja, et ma olin kohal, ma lihtsalt unustasin panna täiskogu saalis allkirja lehtedele, fraktsioonis olin kohal, ma ei ole laisk inimene, olin kohal. Ah, suurepärane, härra Schlüter. proua de Kaiser on samuti soovinud sõna jah, proua president. suur tänu. kallid kolleegid, kuivõrd äh, seekord lühiistungjärgu ajal inimõiguste küsimustest ei räägita, ma paluksin, et Euroopa Parlamendi president pöörduks India äh, valitsuse poole et härra Paluan Singi äh, surmamõistmise otsus pöörataks ümber, äh, tema ähm, hukkamise kuupäevaks on kolmekümne esimene märts äh, seatud, meie Euroopa Liidus oleme surmanuhtluse rakendamise vastu, me peame nii kiiresti kui võimalik vastu astuma sellisele sammuse ja, ja Martin Schulz peaks pöörduma India valitsuse poole proua president ütleb, saadame selle kiiresti äh, parlamendi presidendile. härra Kutaš, teie olete soovinud sõna? vabandust, siiski härra Serkas vabandab, äh, proua president. härra Serkas, jah, äh, suur tänu, härra, proua president, ma tahtsin samuti öelda protokolli, kakskümmend kolm sotsialistist saadikut osalevad nende, sellel hääletusel täna üleilmastumisega kohanemise fondi kohta. me tahame üles näidata solidaarsust Hispaania töötajate suhtes, kes eh, on praegu väga suures kitsikuses. Eh, praegune tööturureform, mis Hispaanias on ette nähtud, läheb vastu Euroopa põhiõiguste hartale ja sotsiaalõiguste hartale, me tahame selle vastu astuda. härra Berman, teie palusite ka sõna proua president, tere päevast! ma tahaksin ära kasutada tänast täiskogu istungit äh, ja paluksin, et äh, väga kindlalt äh, mõistaksite hukka Malil toimunud riigipöörde ja kutsuksite üles põhiseadusliku korra taastamisele selles riigis ja ühtlasi tahaksin tervitada demokraatlikke valimisi, mis leidsid aset Senegalis ja president Macky Salli paluksin tema valimisvõidu puhul ter-, tervitada. no nii, kolleegid, nüüd läheme hääletuse juurde päevakorra kohaselt proua Moreira raport rahvusvaheline kautšuki uurimisrühm, panen hääletusele poolt. vastu, erapooletud, vastu võetud. Läheme edasi Taylori raporti juurde.